kolleegid, alustagem koosolekuga. kõigepealt tere tulemast tagasi, loodetavasti oli teil rahulduspakkuv suvevaheaeg. tänases päevakorras on kaks äh, päeva, peamist päevakorrapunkti. Äh, kas te olete päevakorraga nõus? kui jah, siis võtame päevakorra vastu, suur tänu. pööran teie tähelepanu ka kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda juuli koosoleku protokollile. kas te olete selle heakskiitmisega nõus? tore, siis on nad ka heaks kiidetud. seega kolmas päevakorrapunkt, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarveprojekt arutame siin selle muudatusettepanekuid ja seejärel hääletame. kõigepealt saab sõnu, sõna Dominic Riquet, meie eelarveraportöör. Merci, monsieur le president, donc euh, aujourd'hui. suur tänu, härra esimees. täna me arutame ja hääletame kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve projekti. kaheksandal augustil kinnitas nõukogu Koreperi juuli positsiooni. meie komisjon annab oma arvamuse kõikide muudatusettepanekute kohta kaheksateistkümnendast kolmekümnenda septembrini on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. oktoobris jõuab see küsimus päevakorral äh,, täiskogule. seitsmendal juunil võeti vastu triloogi ähm, toimumise kord. siin on mitmeid olulisi rubriike, nagu näiteks äh, üks A mitmeaastane finantsraamistik, kuhu langeb ka transport ja turism eraldatakse kuuskümmend miljardit stabiliseerumiseks, siis Euroopa kaks tuhat kakskümmend programm, noorsooprogrammid ja siis vaadatakse üle ka mitmeaastane finantsvõrgustik, nii ka see, niisiis selles eelarves on mitmeid olulisi aspekte. nõukogu on arvesse võtnud mitmeid meie prioriteete ja kuid äh, võib siiski oodata, et läbirääkimised saavad olema keerulised. transpordi ja turismi raportis oleme soo-, üritanud ette panna mõistlikku eelarvet, distsiplineeritud eelarvet, aga samas võtame arvesse ka selle valdkonna prioriteete. eelmine raport võeti päris hästi vastu nii eelarvekomisjoni kui Euroopa Komisjoni poolt. üldine rubriik üks A on väiksemaks muutunud nii makseeraldiste kui programmide mahu poolest umbes kümne protsendi võrra, see on üsna suur summa, aga transpordile on eraldatud üheksa protsenti rohkem. seega mõnes mõttes on meil läinud päris hästi üsna raskel ajal mis puudutab nüüd seda raporti teksti ja selle ettepanekuid, olen ma üritanud siia sisse kirjutada võimalikult selgeid ettepanekuid, et meie sõnum oleks võimalikult tugev ja selge. ma vältisin siin liiga kõikehõlmavat lähenemist, üritasin keskenduda kõige peamistele punktidele. mis puudutab ennetavaid ja pilootprojekte, siis me oleme jäänud endale kindlaks jääme nende projektide juurde, mille on heaks kiitnud meie komisjoni koordinaatorid ja Euroopa Komisjon. sada kakskümmend miljonit eurot ja viiskümmend miljonit eurot vastavalt eraldatakse siis pilootprojektidele ja ennetavatele tegevustele ja erinevad komisjonid on veel nelikümmend eh, miljonit eurot eraldanud ma arvan, et me peaksime meie komisjoni koordinaatorite poolt kokkulepitule kindlaks jääma, see on kokku lepitud kooskõlas Euroopa Komisjonile, võttes arvesse ka, et kõik fraktsioonid on sellega nõus. et rahastataks kõiki meie poolt välja valitud projekte. kokku on ennetavatele tegevustele ja pilootprojektidele eraldatud kolmsada kaheksakümmend miljonit, see on umbes kuus protsenti kõikidest äh, tegevustest ja projektidest. transpordi eelarveprojekti puhul keskendusin ma eelkõige agentuuridele sest need on meie komisjoni jaoks väga olulised, kui me räägime siin transpordiõigustiku ellurakendamisest ja standardiseerimisest. ning see valdkond on krooniliselt alarahastatud. kompromissettepanekud peaksid siis nõukogu eelarvekärpeid tasandama ja tulema vastu ka agentuuride vajadustele. me oleme olnud ühenduses kõikide agentuuridega ja oleme üritanud leida tasakaalu nende vajaduste ja soovide ning olemasoleva eelarve vahel. muudatusettepanekud siin raportis kiideti nii-öelda agentuuride poolt ka heaks. ja nemad saaksid üsna suure eelarve. nõukogu on teinud ka mitmeid eelarvekärpeid, mille, mis on meie jaoks vastuvõetamatud. see puudutab eriti tegevuskulusid aga teatud halduskulude kärbetega võime me ka nõustuda. mis puudutab TNT-d, Caesarit, Marco Polot, spordiprioriteete ja reisijate õigusi, nende kärbetega meie siin raportis nõus ei ole. me oleme teinud ettepaneku, et me peaksime, kui vähegi võimalik, koostama uue eelarveprojekti eelarvekomisjon ja Euroopa Komisjon on oma posi-, on, on üsna mõistlikul positsioonil, aga nõukogu on teinud suuri kärpeid, meie üritame aga leida mõistlikku eel-, sa-, saavutada mõistlikku eelarvet vaatamata rasketele aegadele. nii palju siis sissejuhatuseks, härra esimees. suur aitäh! nüüd soovivad sõna variraportöörid kõigepealt sotsiaaldemokraatide nimel. esimene kõneleja Thank you, Brian. Panie i panowie, niech mi wolno będzie zacząć od... daamid ja härrad, lubage mul kõigepealt öelda siis järgmist. Dominic Rica, meie raportöör, on ähm, ette pannud teha väga suurt tööd selleks, et me leiaksime lahendused, mis sobivad kõigile ja mis on vastuvõetavad ka eelarve koostajatele ma usun, et tema ettepanekud on head, aga tahaksin omalt poolt rõhutada, et meie eelarve muutub aina sarnasemaks teatud äh, liikmesriikide eelarvetele mis puudutab äh, püsikulusid, mis on ette nähtud uute algatuste ja uute ettevõtmiste jaoks, me näeme, et et äh, uusi algatusi loetakse järjest äh, vähem tähtsaks, arvestades, et eelarves on selle jaoks äh, vaid väikesed eraldised, kuid institutsionaalsed kulud kasvavad. ma tahaksin öelda, et ma olen väga rahul, et raportöör on organiseerinud piisavalt palju koosolekuid, kus ta on pidanud eelarvealaseid läbirääkimisi ning et ta on andnud poliitilistele fraktsioonidele ja komisjonidele võimaluse ähm, oma sõna sekka öelda. et kõik äh, huvitatud osapooled said sõna alati, kui see oli vajalik ja võimalik. ja ma tahaksin prioriteetide kohta öelda seda, et meie prioriteedid on eelarves sees ning äh, et see eelarve annab meile järk-järgulise võimaluse või annab võimaluse saavutada järk-järgult vajalik integreeritus ja nõuab, et erinevad agentuurid, mida me oleme seni rahastanud, teeksid rohkem tööd. me oleme jõudnud ka erinevate kompromissideni, mis kõik ei tulnud sugugi lihtsalt, näiteks kompromiss üks, selle saavutamine oli väga keeruline tegelikult äh, me soovisime selle projekti rakendamiseks saada kaks või isegi kolm korda rohkem raha, kuid äh, me lepime asjaoluga, et eelarves praegu välja toodud summa on summa, mida on võimalik eraldada. üldiselt äh, oleme me seda meelt, et fraktsioon võtab need muudatusettepanekud vastu, välja arvatud võib-olla mõned sõnastusprobleemid, näiteks siis, kui me räägime sellest, millised tagajärjed toob kaasa see, kui püütakse vältida transporti. transpordikomisjonile on selline sõnastus vastuvõetamatu sest kindlasti ei saa me kuskil öelda, et äh, transport ei peakski olema. me võime öelda, et see peaks olema kulutõhusam või lihtsalt tõhusam, kuid me ei saa öelda, et seda pole üldse vaja. ning äh, punkt üks B, selle kohta ütleksin ma, et äh, vaevalt küll hakkab tööstuskomisjon üldse kunagi arutama transpordi mittevajalikkust või kaotamist, nagu Tervishoiukomisjon ei ütleks kunagi, et tervishoidu polegi vaja. nii et äh, selles äh, ettepanekus on ka uusi elemente. E, ja teiseks tahaksin siis välja tuua, et see eelarve on tingimuslik, kuid need tingimused on mõistlikud ja kolmandaks, kolmandaks tahaksin öelda, et menetlus on läbi viidud äh, vägagi hästi, aitäh! For aitäh ka teile ja proua Jensen Alde nimel. suur aitäh, härra esimees. ka meie toetame raportööri ettepanekuid, sest me arvame, et raportöör on näinud väga palju vaeva selleks, et esitada meile realistlik eelarve, mis samas on keskendunud õigetele valdkondadele. siin on sees sellised eraldised, mida me kindlasti võime õigustada ja mis eelarvekomisjonis ilmselt lõpphääletusel leiavad ka toetust. ma tänan raportööri koostöö eest, mida me temaga äh, tegime ja ma võin tagasi võtta omapoolsed muudatusettepanekud, sest kõik need on leidnud juba kajastust kokkulepitud kompromissettepanekutes. mul on väga hea meel, et ähm, reisijate õigused ühtne teavitus ja reserveerimispunkt või kasutajaliides, et kõik need asjad on juba kompromissides sees. selle üle on mul väga hea meel, samuti on mul hea meel, et räägitakse ITS-i kasutamisest ning ma tervitan neid, eh, seda pilootprojekti, mis on välja pakutud eh, transpordialase eh, teavitamis- ja reserveerimispunkti jaoks see projekt, kui see teostatakse, tähendaks seda, et äh, teil on võimalik reserveerida koht ükskõik millises rongis, ükskõik millises äh, Euroopa Liidu punktis. ja seetõttu me kindlasti toetame raportööri lähenemist, aitäh! aitäh ja proua Trann Roheliste nimel! Oui, merci Monsieur le Président. Mes remerciements vont aussi euh, au rapporteur. Suur tänu, härra esimees. Ka mina tahaksin tänada härra Rikeed suurepärase koostöö eest. praegune poliitiline raamistik nõuab meilt seda, et me tegeleksime transpordisektoriga ja selles osas olen temaga nõus. ja me pasu-, peaksime kasutama kõiki meie kasutada olevaid äh, vahendeid ma leian, et raport on hea, see on tasakaalus, meil on veel mõned muudatusettepanekud tehtud selleks, et äh, siis äh, selleks, et tagada võimalikult jätkusuutlik transpordivahendite kasutamine. me räägime siin äh, näiteks mudelite üleviimisest ühest sektorilt teisele. kokkuvõttes tegemist on tasakaalus tekstiga ja ma loodan, et eelarvekomisjon võtab see selle sellisel kujul vastu. härra Peeter, palun suur tänu, härra esimees. ma arvan, et teid ei üllata see, et ma ei ole nii toetav kui teised fraktsioonid. kui ma vaatasin esitatud muudatusettepanekuid, siis ma arvasin, et äh, parlament äh, ei ole kõikidest asjadest päris õigesti aru saanud liikmesriigid peavad vähendama kõik oma eelarveid ja nüüd siin on tehtud ettepanekuid, äh, kus nõutakse raha rohkem kui see, mida Barroso liikmesriikidelt äh, saab. mulle tundub, et terves parlamendis on selline lähenemine, et meil on terve suur rahapott jagada. isegi kui ma olen nõus teatud kulutuste tõstmisega teatud projektide valdkondades ja ma saan isegi aru, miks, tahaksin siiski küsida et tegelikult me ei taha siin ju projektide eelarvet tõsta, vaid muudatusettepanekud on tehtud siin selleks, et administratiivkulusid tõsta. siin räägitakse agentuuride vahendite tõstmisest ja kuidas sellega kavatsetakse parandada transpordi olukorda Euroopa Liidus. mina kardan, et väga vähe ja seda on näidanud ka ajalugu ja meie kogemused. on veel paar asja, kus ma ütleksin, et jah, tõesti me kulutame raha asjadele, millele on vaja raha kulutada, kuid siin praegu soovitakse ainult äh, bürokraatiat tõsta ja bürokraatide arvu, nii et minu fraktsioon ei saa kahjuks toetada neid muudatusettepanekuid. suur tänu, proua Ayala Sender. suur tänu, härra esimees. ka mina soovin kõigepealt äh, õnnitleda kõiki variraportööre ja otse loomulikult ka põhiraportööri. mul on kaks küsimust raportöörile. muudatusettepanek kuus, neli, neli, kuus. seal räägitakse sellest, et me peaksime keskenduma jalgrattaga sõitjatele. siin on raportöör öelnud, et ta on selle muudatusettepaneku vastu. see ettepanek oli meil ju põhimõtteliselt juba eelmises eelarves kirjas ja meie arvame, et see ettepanek tuleks sinna jätta sellisel kujul siis kompromissis üks raportöör on kärpinud meie ettepanekut äh, ja jätnud sisse ainult sotsiaalsed transpordiprogrammid siin on öeldud, et alates esimesest jaanuarist kahe tuhande kümnendal aastal, kui Lissaboni leping vastu võeti, on see osakaal üheksa protsenti ja see on parlamendi pädevuses olev küsimus, nii et parlament peab võitlema selle küsimuse eest minu arvates me anname väga halva signaali, kui me neid vahendeid kärbime. nii et härra esimees, ma tõesti paluksin, et me seda ei teeks. kui meie juba oma ettepanekuga vähendame vahendeid, siis teame väga hästi, mida teevad kolleegid vastutavates komisjonides. ehk et nemad hakkavad ka veel kärpima ja kohe kindel on see, et me ei saa seda ühte miljonit, nii et see ettepanek jääma sellisel kujul sisse, nagu ta oli alguses ja ma paluksin härra Rikeed, et ta jätaks selle ettepaneku sisse, nii et ma tõesti ei saa olla nõus selle kompromissettepanekuga. ja ma kutsuksin üles, et me muudatusettepaneku jätaksime esialgsel kujul sisse ja hääletaksime selle üle esialgsel kujul. jah, kuigi parlament on nõukogule üles näidanud head tahet, tuleks siiski see ettepanek sisse jätta ja me peame arvestama sellega, et lõppkokkuvõttes nagunii kärbitakse. ja ka volinik Dajani on öelnud, et tegemist on tähtsa programmiga, see toetaks tööstusettevõtteid, see toetaks turismi ja sellepärast ma leian, et me peaksime selle ettepaneku üle veel mõtteid vahetama, aitäh! suur tänu! Need olid kõik kõnelejad, kes soovisid sõna, nii et annaksin nüüd sõna tagasi raportöörile, et anda talle võimalus äh, vastata ja tuletan teile veel meelde, et enne kui hääletama hakkame, on teil vaja hääletuskaarte, nii et need, kes ei ole seda kaasa võtnud, peaksid tegema need viimased pingutused ja endale hääletuskaarti muretsema. enne kui Dominik saab sõna, Dominik annaks sõna komisjonile, kus on komisjoni esindaja, kas komisjon soovib midagi öelda? vabandust, ma ei andnud teile võimalust. me olime nõus sellega, mida ütles raportöör härra Rikke ja meil ei ole rohkem lisamärkusi ja suur tänu. ma teen väga lühidalt, härra esimees. kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki variraportööre nende abi eest, sest me oleme saanud töötada koos väga meeldivas ja realistlikus õhkkonnas, dialoog oli väga konstruktiivne. ega mul eriti palju midagi öelda ei olegi. alati on väga keeruline välja mõelda, kus säästa ja kus kulutada. vastuseks härra Bradburnile. tegelikult oleme me kärpeid teinud just halduskuludes niisiis me üritasime arvesse võtta seda, et me ei maksaks suuri summasid bürokraatidele ja et me kulutaksime raha pigem tegevusprogrammidele, nagu näiteks Marco Polo, Caesar ja nii edasi. terve rida nendest programmidest on väga olulised arengu ja majanduskasvu tagamiseks üldisemalt arvan ma, et me oleme ikkagi kokkuleppele jõudnud. mis puudutab muudatusettepanekut kuus neli null kuus, siis see tuleneb kokkuleppest komisjoni ja nõukogu vahel. ma arvan, et me ei lähe siin tagasi endise olukorra juurde. võib olla päris keeruline eelarves tegevusprogrammide valdkonnas tasakaalu leida, mina olen leidnud sellise tasakaalu, võib-olla oleks me võinud sihtida kõrgemale, aga hääletagem seda ettepanekut. ma ei mõistnud päris, millist tasakaalu me siin täpselt saavutada tahtsime, aga mul endal mingisuguseid erilisi kommentaare selle kohta teha ei ole, ma arvan, et me võime minna hääletuse juurde. Thank you very much, uh, Dominic. Can I add my thanks as well, not only to yourself and your staff and, and suur tänu, raportöör, suur tänu sekretäriaadile, personalile, aga ka variraportööridele teie töö oli seekord eriti keeruline, sest me üritame ju jõuda tulemuseni ühe lugemisega. seega suur tänu kõikidele äh, valitud ja valimata inimestele, kes tõsist tööd tegid. Läheme edasi hääletusega. kõigepealt kontrollime testhääletus kellel on, ei ole kaarte, kes on kaotanud oma kaardid, kes on oma kaardid pesumasinas ära pesnud, pidage nüüd meeles, et me praegu ainult kontrollime, kontrollhääletus on alanud. kellel kaarte ei ole, tõstke käed, siis me näeme, kus te olete. härra Alcatraui näitab siin ilusat eeskuju ülesse. Dominik samuti EFT, teil on kaks saadikut üle. pidage seda meeles hääletuse ajal. And uh, as I said, when we vote, if those without nagu ma juba ütlesin, eh, juba siis hääletuse ajal ilma kaartideta inimesed võivad näidata lihtsalt käega. ja EFT-l on kaks inimest üle. daamid ja härrad, alustame, muudatus kuus, neli, null, kuus. kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime, vist on tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletame muudatust kuus, neli, null, kuus. There's an indication from Mr Said Al-Qadraoui and Mr Dom- härra Said Al-Qadraoui ja Dominic Rikke näitasid ka oma hääle ära nüüd on üks roheliste hääl üle ja kaks EFT häält üle. Well in that case then, where's the EFD? olgu ja kes on EFT-st üle? Then, then I am going to do this manually because clearly the machine's got a problem. Okay, so all, can we start? alustame hääletust uuesti nüüd muudatusettepanekuga kuus, neli, null, kuus, kes on poolt, näidake ikka korralikult kätega. kes on vastu It is rejected. tagasi lükatud. kuus, neli, null, kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kuus, neli, kaks, üheksa raportöörilt, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kuus, neli, kolm, null, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kuus, neli, üks, null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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. null neli Materalt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. null viis, kes on poolt, vastu, erapooletud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 nüüd muudatusettepanekud arvamusprojektile. üks proua Türanilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, kahes osas, esimene osa, terve tekst, tekst välja arvatud sõnad, äh, concepts of transport avoidance, kes on selle poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. teine osa langeb ära. kolmas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa proua Türanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis kahes osas. ma küll ei saa aru, kuidas on kompromissi võimalik mitmes osas hääletada, aga esimene osa siis, terve tekst, välja arvatud sõnad, äh, läbi kommodaalsuse äh, õhutamise transpordi muud- äh,, liikide vahel. kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud. teine osa, kas me hääletame siis seda ka, jah? kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. proua Jensen oli ju kõik muudatusettepanekud tagasi võtnud. lõikele kuus A on siin öeldud, et proua Jensen soovib teha suulise muudatusettepaneku, kas see on tõsi? tegelikult nii palju, kui ma tean, siis äh, proua Jensen võttis tagasi omaenda muudatusettepanekud, aga see on koos raportööriga esitatud, seega Dominik võiks vastata. Dominik, kas see on osa kompromissist? Oui, moi j'étais euh, d'accord avec Madame Jensen, effectivement ma olen äh, proua Jenseniga selles suhtes nõus tekst on äh, hääletusnimekirja lõpus äh, kirjas. selge, me hääletame siis koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud edasi siis proua Turani ettepanek, mis puudutab sõna transparent või läbipaistev, kes on poolt? vastu, erapooletuid ja vastu võetud. ning nüüd me hääletame ettepanekut muudetud kujul tervikuna. nüüd siis hääletage tõesti nii, et teie käsi oleks näha, kes on poolt Those... ja kes on vastu? Neid on kergem üle lugeda. kes on vastu? jaa, kes on vastu? selge. ja erapooletuid? vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, neli vastu, üks erapooletu. seega on ettepanek vastu võetud, me õnnitleme härra Rikeid aitäh kõigile kannatlikkuse eest, mida te üles näitasite, võttes arvesse, et meil täna hääletusmasinad hästi ei tööta ja me lähme edasi neljanda päevakorrapunkti juurde. see punkt äh, käsitleb vahejuhtumite ja õnnetuste uurimist tsiviillennunduses ning äh, sellealast hetkeseisu, see on De Veiraki raport. ning enne, kui proua De Veirak sõna saab, tahaksin ma komisjonile meelde tuletada, et raportööride ja variraportööride meeskond on kokku leppinud kompromisstekstis ning et vastu on võetud üheksakümmend kolm muudatusettepanekut, mis on kompromissi aluseks proua De Veirak on koordinaatoritele sellest raportist ka rääkinud ja on rääkinud sellest, milline on, äh, milline oli äh, raportööride, väliraportööride töö ning koordinaatorid toetasid neid kompromisse, mida De Veirak on läbi rääkinud. nüüd äh, aga esitab proua De Veirak selle töö tulemused ja ülevaate sellest tööst ka meile. kuid enne, kui ma annan raportöörile sõna, palun ma kohalviibijatel kaalviibijatelt vaikust. kõik, kes soovivad pidada mingeid eraviisilisi koosolekuid, peavad seda tegema koridoris, nii et me siin ruumis saaksime kuulata proua De Veirakit ja teil on sõna. lugupeetud härra esimees, suur aitäh, lugupeetud kolleegid, suur aitäh, et lubate mul äh, teile täna äh, rääkida nendest äh, küsitlustest, ähm, millega, mille abil on uuritud vahejuhtumeid ja õnnetusi tsiviillennunduses. pärast mitut nädalat raskeid läbirääkimisi oleme me jõudnud tulemuseni. juba enne suvevaheaega rääkisime me läbi nõukoguga ning nõukogu on nüüd meile öelnud, nüüdseks meile öelnud kolmekümnenda juuni kirjaga, et nad on nõus parlamendi arvamusega Äh, täna siis räägin teile kompromissist ja meie töö tulemustest. nüüd on meil olemas nii-öelda hea määruse tekst, kus räägitakse sellest, kuidas peaks toimuma vahejuhtumite ja õnnetuste uurimine, äh, nende ennetamine ja töö äh, ohvrite perekondadega ma soovin tänada kõigi variraportööre, kes tegid minuga koostööd. ja ma tahaksin teile rääkida ka sellest, mis on muutunud võrreldes juunikuuga. lennuruumi turvalisus ja erinevad uuringud on asjad, mille puhul on olemas teatud õiguskindlus. augustis me ei leidnud, et oleks mingeid huvide konflikte ja meie komisjon hääletas kompromissi asjus. mis puudutab määruse kasutusala, siis tuleb siin öelda, et nõukogu soovis piiranguid sisse viia, kuid meie ei olnud sellega nõus, sest see oleks tähendanud sammukest tagasi julgeoleku osas lennutranspordis. ja meie seisukoht jäi pidama me siiski tegime terve rea muudatusi, kuid toonitasime selle juures, et struktuuri muudeti raskemaks, paindlikkust vähendati ja sellepärast muudatusettepanekud ei tundunud meile kõige paremad olevat. meie jaoks oli tähtis definitsioon paika panna ja samuti sisse viia aastaste programmide põhimõte ja see kõik on parlamendi tak-, tekstis artiklis seitse ka kirjas. siis juriidiline kontroll ja julgeolekukontrollid, ka siin selles osas tehti mitmeid muudatusettepanekuid, tegemist on tundlike küsimustega. meil on väga paljud erinevad õigussüsteemid erinevates liikmesriikides ja sellepärast ei olnud meil võimalik Äh, põhimõtteliselt sisse viia seda, et õigussüsteemidel ei ole juurdepääsu dokumentidele, ilma et eelnevalt oleks selleks vaja luba saada. ja mõtlen siinkohal eelkõige Rootsit. ja kui me soovime siia muudatusettepanekuid sisse viia, siis tuleks meil mõelda sellele, kas meil on võimalik liikmesriikides seadusi muuta, arvatavasti mitte. siis on kaks punkti, millega soovisime tõhusust tõsta. nimelt Äh, juurdlejate juurdepääs ja justiitssüsteemide sekkumine ilma eelneva loata. juurdepääs asitõenditele jäi samuti paika me kirjutasime sisse, et asitõenditele peab olema tingimusteta juurdepääs, seda sõnastust isegi muudeti veel rangemaks. ja ma arvan, et siin tuli nõukogu meile vastu küll siis mis puudutab prioriteete, siis äh, nõukogu ei olnud valmis kaarte avama. me koos variraportööridega toonitasime, et me ei saa pretsedenti luua sarnaste tulevaste seaduste jaoks. ja et pädevused äh, peavad jääma selliseks, nagu need olid varem me lihtsalt kustutasime ära delegeeritud aktide, õigusaktidele viited koos nende artiklitega. siin oleme me ette näinud kaasotsustamismenetluse ehk et parlament on nõukoguga samal astmel läbirääkimistes. siis nüüd äh, reisijate nimekirjade avalikustamine. meie komisjon oli kahetunnise tähtaja poolt ja ohtlike ainete puhul panime me veel kirja ühe lisaklausli nende avalikustamiseks siis äh, meil olid veel mõned muudatusettepanekud, mis aga ei leidnud toetust. siiski õnnestus meil veel ka mõned formaalsed muudatused sisse viia ja lõpuks jäi nõukogu ka nõusse sellega, et kõik nimetatud punktid on siis kompromissettepanekus sees. mis puudutab kontaktisikuid ähm, õnnetusjuhtumite puhul, siin on ette nähtud see, et nendega tuleb ühendust ette, ühendust võtta enne, kui reisijate nimekiri avaldatakse, siis äh, rääk-, õnnetuse puhul on äh, võimalik ka lähedasi kaasata juurdlusfaasis juba peale selle peavad lennuettevõtjad tagama ka psühholoogilise abi ning äh, paika pandi ka äh, miinimumkindlustusstandardid kõikidele lennuettevõtetele Euroopa Liidus. ehk siis, et äh, reisijad ja nende perekonnad peavad olema kindlustatud. siis oli meil üks väga raske läbirääkimiste küsimus nimelt mitmed äh, osapooled olid äh, vastu ühele meie ettepanekule, mille poolt meie aga variraportööridega olime pikkades läbirääkimistes Euroopa Komisjoniga õnnestus meil saavutada see, et ka ministrite nõukogu oli nõus sellega, et äh, hukkunud viiakse siis kirstudes oma liikmesriikidesse ja et kõik nende, kõikide hukkunute nimed kir-, pannakse kirja teatud andmepanka. härra esimees, siis me nõudsime veel, et komisjon vaataks üle direktiivi veel enne kolmekümne esimest detsembrit kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja sellega oli nõukogu ka nõus. see oleks nüüd suurtes joonetes meie kompromiss. tooksin veel kord välja suurepärase koostöö variraportööridega ning äh, me lähtusime hääletustulemustest juuni lõpus ja juuli alguses äh, siinsamas komisjonis ja ma loodan, et meie ettepanekud, mis on tehtud nende hääletustulemuste põhjal, on teile vastuvõetavad, et me saame siis ka septembri teisel poolel juba hääletada. suur tänu, proua Deverak. nüüd variraportöörid, äh, kõigepealt sotsiaaldemokraatid Więc jeśli chodzi o nasze stanowisko, to ja tutaj chcę... Daamid ja härrad. daamid ja härrad, ma tahaksin teile omalt poolt öelda seda, et e, meie fraktsiooni märkusi on arvesse võetud ja me leiame, et e, proua de Veraki raport on väga heas tasakaalus ja seetõttu ma õnnitlen raportööri ja tänan teda meie koostöö eest, aitäh! aitäh, proua Maisner-Aldest! ja suur tänu, härra esimees. ma olen juba mitu korda tänanud äh, raportööri, sellepärast et ta on teinud suurepärast tööd ja ka meie variraportööride nimel, ka härra Katšini nimel tahan veel kord teda tänada. on väga tähtis see, et me tõesti oleme saavutanud väga palju ära, proua De Veirak tõi selle ka välja, me nõukogu vastu töötades koos komisjoniga suutsime väga palju sisse viia selleks, et lennuõnnetusi ära hoida ja tagada suuremat ohutust lennunduses tulevikus. peale selle õnnestus meil veel säilitada andmekaitse ja reisijate õiguste kaitse, nii et me tegime suure sammu edasi ja sellepärast on tegemist väga suure raportiga ja ma loodan, et meil on võimalik sellele saada ka tugev toetus. Thank you, Jean aitäh, proua Lichtenberger Roheliste nimel. jah, suur tänu, suur tänu raportöörile. tegemist oli positiivse koostööga. lõppude lõpuks õnnestus meil päris mitu tähtsat keskset küsimust, mille osas me olime kõik ühel nõul läbi suruda. ma poleks iial uskunud, et julgeoleku ja ohutuse küsimustes äh, liikmesriigid äh, egoism nii suurt rolli mängib, aga kui me kuulasime nõukogu esindajaid, siis üllatas mind väga see, et liikmesriigid ikka veel usuvad, et ainult nemad ja ainuüksi nemad on leidnud imelahenduse kuid kokkuvõttes võib öelda, et tegemist on hea kompromissiga ei olnud eriti lihtne reisijate ja lähedaste informeerimise osas neid ettepanekuid läbi suruda, tegemist on tundliku küsimusega, minu arvates lõplik lahendus on väga hea. mida mina veel tahaksin öelda ja selleks, et seda lühidalt teha, see, mis meie ees siin on, kogu see arutelu delegeeritud õigusaktide üle, tuleb ähm, meil nüüd läbi hekseldada kõikide raportite puhul, sellepärast et me peame rääkima nendest õigustest, mis meie Euroopa Parlament oleme nüüd saanud ja me peame neid õigusi kaitsma. tahaksin teie tähelepanu sellele veel kord äh, viidata. see selle asjaga tuleb meil ikka ja jälle tegeleda, selles osas kakleme me nõukoguga tulevikus. sellepärast, et kindlasti nõukogu üritab tagaukse kaudu meie õigusi kas üldistada või need päriselt ära kaotada. nii et me peaksime olema väga tähelepanelikud, mitte ainult selles valdkonnas, aga eriti just lennundusvaldkonnas. ja me peaksime väga selgelt ütlema, et parlament mängib keskset tähtsat rolli selles küsimuses ja suhtles pigem ekspertidega kui liikmesriikide lobistidega. suur tänu! aitäh, professor! aitäh, härra esimees, ECR-i nimel tänan raportööri selle eest, et ta variraportöörid, et ta variraportööriga, raportööridega kõiki neid küsimusi arutas ja ma tahaksin öelda, et loodetavasti on kõik tulevased äh, väga tehnilised määrused sarnastel transporditeemadel, mitte muidugi ainult õhutranspordi teemadel, sellised, et äh, tekst on pisut parem. proua raportöör tegi väga rasket tööd, seda tegi ka komisjon ja paljud muudatusettepanekud olid sellised, et neid ei olnud võimalik vastu võtta. kindlasti on see küsimus poliitiline, aga ennekõike on tegemist ikkagi tehnilise määrusega. loodan, et komisjon on minu seisukohtadega nõus ja on nõus ka sellega, et ähm, kõigega, mida meie parlamendis teeme, peavad nõustuma ka kolmandad riigid, eriti kui see puudutab tsiviillennundust ning ma loodan, et me jõuame väga mõistliku tulemuseni. nagu proua De Veirak väga õigesti ütleb, oli siin mitmeid küsimusi, mille lahendamine osutus keeruliseks. ja nende lahendamiseks äh, kasutavad liikmesriigid erinevaid äh, õiguslikke menetlusi. seda arvesse võttes jõudsime me siiski väga sobiva sõnastuseni, mis puudutab erinevate riikide kohtuasutuste kaasamist samuti, mis puudutab õnnetuste kohta, äh, õnnetustest teavitamist. ja ma arvan, et kui see määrus on vastu võetud ja seda hakatakse rakendama, siis lahenevad ka ülejäänud kitsaskohad. praegu öö, ähm, oleme näinud ka koostööd nõukogu ja parlamendi vahel, mis ei olnud seekord äh, ühepoolne, vaid nõukogu tõesti kuulas ka meid. ja see oli nii sellepärast, et ähm, vahejuhtumite ja õnnetuste uurimisega tegelevad isikud on teinud koostööd nii nõukogu esindajate kui parlamendi esindajatega ja seetõttu oli parlamendil seekord koostöös ka kindel koht. kokkuvõttes loodame me, et äh, see määrus läheb läbi sest äh, isegi praegu on Euroopa Liidus ja liikmesriikides olemas väga head äh, õhuliikluse ohutuse standardid, kuid kui neid õnnestub veelgi täiustada, on sellest kasu kõigile. ja veel kord, äh, veel ühe asjana tahaksin öelda seda, et proua De Veirak rõhutas korduvalt, kui tähtis on info andmine reisijatele ja nende perekondadele. ma arvan, et ähm, seda puudutav informatsioon on siin toodud väga hästi ja väga heas sõnastuses nii et ma jään ootama, mis saab edasi, tänan raportööri ja ütlen, et ECR kindlasti toetab äh, seda raportit, kui see septembrikuisel teisel plenaaril läheb hääletusele, aitäh! suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tänada proua de Veraki tohutu töö eest selle teema kallal. mul on kaks kiiret küsimust ja üks kommentaar. kõigepealt mis puudutab Lennuohutusametit, siis tehti ettepanek eraldada ähm, juurdlustegevus ja teised agentuuri äh, ülesanded. kas sellest, sellel on, on, on olnud ka mingisugust vastukaja? probleem on siin selles, et juurdlustest tulenev info on ka agentuuri jaoks kriitilise tähtsusega ja nad peaksid saama seda kasutada näiteks ähm, lubade andmise menetluses. seega, kas sellel on antud mingisugust vastukaja? teiseks, juurdluse läbiviijad räägivad palju liikmesriikide ametitest äh,, aga näiteks Hispaanias on, on olnud mitmeid õnnetusi, kus, kuhu olid, juurdlusesse olid kaasatud äh, ametid, mis ei olnud riiklikud, vaid näiteks äh, lennufirmade poolt palgatud, nendel ei olnud aga mingisugust sidet Euroopa tasandiga. see, äh, seega võib öelda, et äh, sellised agentuurid raskendavad juurdlusi. ja lõpetuseks, meeldiv on, et võetakse arvesse ka inimesi, kes on sattunud õnnetustesse ma pean siin silmas personali, nagu näiteks piloodid või pardameeskond. kuidas neid inimesi kaitstakse menetluse käigus, nagu te teate, on paika pandud palju ennetavaid meetmeid, mis puudutab näiteks kriitilise tähtsusega info kasutamist. me ei soovi neid aspekte ju muuta loomulikult, kui on midagi valesti tehtud, tuleb ka tegutseda, aga me peame mõtlema, kuidas kaitsta neid agentuuri, agentuure, kes mängivad võtmerolli ohutuse tagamisel. suur tänu, ennem kui ma annan sõna härra Siibornile komisjoni nimel, lisaksin ma ka ise paar sõna raportööri poolt öeldule, kõigepealt tahaksin tänada raportööri ja tervitada seda, et te töötasite tihedalt koos nii variraportööride minu enda ja koordinaatoritega, tutvustasite kogu aeg meile ka uuemaid arenguid läbirääkimistes, suur tänu teile selle eest! Te olite valmis ka ära kuulama teistsuguseid arvamusi, te alati küll ei nõustunud nendega, aga siiski olite te alati valmis variraportööride ettepanekuid ja äh, ära kuulama. ma tahaksin teid isiklikult selle eest tänada Te seadsite suurepärase eeskuju kõikidele teistele. olgu, härra Siiborn komisjoni nimel. suur tänu, härra esimees, tere hommikust. ma arvan, et raportööri ja variraportööride selgitustest võib järeldada, et see üks väga keeruline dokument võib äh, leida positiivse lahenduse juba esimese lugemise jooksul. komisjon loomulikult öö, äh, jälgib, milline on ühelt poolt parlamendi ja teiselt poolt nõukogu positsioon esimesel lugemisel. tundus, et kompromissi saavutamine on võimatu, aga ma õnnitleksin nii raportööri kui vararaportööri suurepärase töö eest selle dokumendi kallal. sest seeläbi on ka kaitstud algselt ette nähtud selle dokumendi poolt tagatavat lisandväärtust. seeläbi võimeldame me, et selle, et õnnetuste ja juurdluste puhul on tu-, toodud sisse ka tõeline Euroopa mõõde me saame ka olema pro-, olla proaktiivsemad ennetustegevuses. nagu raportöör ja teisedki ütlesid, tuleb aga tegutseda edasi veel ja ma võin teile kinnitada, et komisjon, oodates äh, kokkuleppele jõudmist hiljem äh, septembrikuus, on juba alustanud tegevust äh, edasiste meetmete kallal härra esimees, me ootame teise septembri täiskogu positiivset hääletust ja ma arvan, järeldades tänahommikustest aruteludest, et transpordikomisjon on üsna ühel meelel. me loomulikult teame, et mõningatele liikmesriikide ja mõningate teie jaoks ei olnud niivõrd lihtne üle saada teatud reservatsioonidest aga ma võin Euroopa Parlamenti õnnitleda väga edukate läbirääkimiste eest, mis läbi on lõppdokument palju lähemal komisjoni algsele versioonile. suur tänu! suur tänu, härra Siibor, Kristiin! Oui, merci. Euh, sur, sur les pilotes, euh, Inès, vous, vous aviez déjà posé la question lors... Aitäh! ma olen esitanud kõik need rasked küsimused ja olen, ja olen kuulanud ka, ka vastuseid, mida on andnud piloodid juurdluste käigus. ning äh, tsiviillennunduse õnnetuste kohta tuleb andmebaas, mille sisu ka pidevalt analüüsitakse ja siis on võimalik äh, võtta ennetavaid meetmeid ja tagada, et vähemalt osa õnnetustest jääks juhtumata. ja need andmed antakse edasi ka tsiviillennunduse agentuurile ja liikmesriikide vastavatele agentuuridele. aitäh teile, me oleme kõik äh, nõus esitama seda raportit äh, septembrikuisele teisele osaistungjärgule Strasbourgis, kõik on sellega nõus, nii et äh, suur aitäh teile, raportöör! nüüd läheme me viienda päevakorrapunktini muud küsimused. kui keegi soovib midagi tõstatada, siis peaks ta sellest kohe rääkima. kui ei, siis tuletan teile lihtsalt meelde, et meie järgmine koosolek toimub kahekümne seitsmendal septembril, esmaspäeval algusega kell kolm pärastlõunal ning koordinaatoritel palun täna siia ruumi naasta kell pool üksteist ja siis algab koordinaatorite koosolek, seda ei saa alustada varem, sest äh, Matthew näiteks tuleb tagasi täpselt pool üksteist, seega me alustame täpselt pool üksteist, suur aitäh!